muudatusettepanek kakskümmend kuus, minu arvates on vist vastu võetud, aga no vaatame. vastu võetud. seega on hääled lagunevad pooleks kaheksa kaheksale, kuna ühel ei ole meil kaarti, nii, kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss number kaks poolt vastu, erapooletud vastu võetud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 tagasi lükatud selgelt, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud eh,. tahaks meeleldi üle kontrollida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 kaheksa võtsime tagasi, üheksa, kümme tähendab poolt vastu, erapooletult vastu võetud. kompromiss number üks, poolt vastu, erapooletult vastu võetud, kolmteist poolt vastu, erapooletud. see võiks olla tagasi lükatud, võib-olla ka mitte, kontrollime. muudatusettepanek kolmteist. tagasi lükatud neliteist võtsime tagasi, viis, viisteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, kaheksa, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, jõuame lõpphääletuseni. nimeline hääletus, hääletus on alanud ühte kaarti pole veel kasutatud. seega on hääletus nüüdseks lõppenud. kaksteist äh, poolt, äh, kaks erapooletut. kolleeg Seller, äh, te olete ka nõus, teil ei ole hääletuskaarti, nagu ma aru sain, aitäh selle märkuse eest jõuame päevakorrapunktini number neli. päevakorrapunkt number neli eeldaks, et ka asjaomane kolleeg kohal oleks kas sotsialistid suudavad mulle seletada, millal me võiksime arvestada kolleeg Vooni ilmumisega? päevakorrapunkt number viis, ka ei ole raportööri kohal. me ei saa ju ometi lasta teistkordselt hääletada meie arvamuse osas Ungari kohta. mis teeme siis nüüd? härra Berinski, aitäh. ma saan aru, et me võtame nüüd edasi päevakorrapunkti number viis aga probleemiks on see, et raportööriks on Ines ja ka teda pole kohal. kuid ta palus, ah soo, väga hea, aitäh selle info eest, kontrollikoda kohal. kell üheksa pidime alustama, kell üheksa on siis, kui seal kella peal on null, üheksa ja siis null, null, siis on kell üheksa. Ich meine, meil oli siin kunagi rahvasaadik, kes alati tegi suurt trallallaad, kui äh, koosolek hiljem hakkas ja arvutas äh, välja, kui palju läheb meile maksma see, kui siin istuvad tööta tõlgid. Äh. Ja, aber ich meine, ich finde schon, dass die Delegation ma leian, et delegatsiooni liikmed peaksid seda ka kuulma, ma ei saa nüüd lihtsalt millegagi pihta hakata, ilma et vastutavad isikud kohal oleks. kui keegi arvab, et me neid koosolekuid siin minu pärast korraldame, siis ta eksib. ja gut, also um, genau. kolleeg Voon, millal ta kohale jõuab? aa, ta istub autos, jah? no hästi. nüüd oleks siis võimalus, ma ei tea. Hm. kas meil on punkti muud küsimused all midagi arutada? ei ole kahjuks, jah? no siis katkestame viieks minutiks. ja võib-olla siis parlamendi administratsioon peaks mõtlema selle peale, et äkki peaks kõikidele rahvasaadikutele korraldama käekella, et siis me saame äkki raha kokku hoida. muidugi eeldades, et selle kell, seda kella siis ka vaadatakse, siis katkestame paariks minutiks ja ootame siia et võib-olla kontrollikoda jõuab kohale, kui hästi läheb ka kolleeg Voon Ja, wir nehmen. Tut mir leid für die Unterbrechung. Wir nehmen. mul on kahju, et pidime istungi katkestama, läheme siis nüüd edasi, kolleeg lõpuks saabus. istungi meil on teemaks Albaania missioon te kavatsete seda missiooni Albaaniasse tutvustada või? Internet this morning, so I've missed the uh, the votes, but I've got you uh, just in time for a couple of. jah, mis puudutab Albaania missiooni, siis jah, alguses kavatsesime minna äh, Albaaniasse ja Firomisse aga vaatasime, et ähm, programm saab ühe korraga liiga äh, tihedaks äh, ja mm, Albaaniasse oleks jäänud ainult siis üks äh, õhtupoolik paar tundi, nii et otsustasime minna ainult Albaaniasse. tundub, et see missioon tuleb õigel ajal, komisjon teatas möödunud nädalal, et nad kavatsevad alustada Albaaniaga liitumisläbirääkimisi me teame, et eelmises äh, kontrollikoja aruandes äh, oli näha, et Albeenial on, Albaanial on veel mitmeid äh, probleeme lahendada õigussüsteemis seoses kohtunike ameti nimet-, ametisse nimetamisega, seal on ka korruptsioonisüüdistusi olnud. kolleegid näevad siin, et me oleme mm, Mm, sekretäriadist äh, Mikaliga äh, paika pannud äh, programmi, mis tundub huvitav, me läheme mõningaid projekte vaatama, kohtume ministeeriumides ja mm, muude ametiasutuste esindajatega, nii et meil on palju kohtumisi plaanis, erinevaid projekte vaadata, nii et, et kutsun teid äh, üles osalema, sageli, pahatihti on meil olnud äh, vähe osalejaid, kuid oleks äh, tore, et me läheksime siiski arvukalt sinna kohale, mitte ühe või kahe liikmega ainult. aitäh! me teeme juba pikka aega, oleme sunnitud tõdema, et kolleegide valmisolek Eh, niisuguseid reise kaasa teha, ei ole väga selgelt välja kujunenud. tervitan komisjoni Albaania, Bosnia-Hertsegoviina ase, osakonna asejuhatajat. Äh, give... suur tänu, proua Kressle, mul on väga hea meel natukene siin äh, laiemat taustapilti teile esitleda meie suhetes Albaaniaga juba kahe tuhande kaheksandal aastal viidi sisse ähm, viisavabadus, kaks tuhat üheksa äh, esitas ta liitumistaotluse ja kaks tuhat kümme me ütlesime, et selleks, et äh, liituda, on vaja keskenduda kaheteistkümnele prioriteedile. kaks tuhat neliteist otsustati riigile anda kandidaadi staatus ja öeldi, et on viis äh, Äh, kõige tähtsamad prioriteeti järele jäänud, seitsmega oli juba tegeletud ja kaks tuhat kuusteist novembris eelmises laienemispaketis veel komisjon äh, küll teatud tingimustega lubas alustada liitumisläbirääkimisi ja selleks tingimuseks oli, et on käegakatsutavaid äh, edusamme tehtud kohtunike akrediteerimisel ja tegemist on siis kohtade akrediteerimise programmiga, kus äh, rahvusvaheliselt teostatakse programmi üle järelevalvet. meil on seitse kohtunikku ja prokuröri Euroopa Liidu liikmesriikidest, pluss üks USA-st, pluss kogu toetusrühm, mis jälgib täpselt, kuidas prokuröride ja kohtunike ametisse nimetamine toimub. ja meil on seal ka kauss kaheksasada kuni tuhat kakssada lehekülge selle kohta, kas kohtunikud on kuidagi seotud äh, korruptsiooni, maffiavõrgustikega ja nii edasi. see kõik on nüüd alguse saanud kaks äh, nädalat tagasi ja meil on olnud kakskümmend kohtunikku, mis on pidanud oma töö lõpetama, mõned on äh, lahti lastud, mõned on ennast nii-öelda ise lahti lasknud, öeldes, et nad ei soovi äh, et nende üle järelevalvet äh, teostatakse, sest tegemist on avaliku menetlusega, nii et tõesti kohtusüsteemis on nüüd selgelt näha, kuidas võideldakse korruptsiooni vastu ja tõesti tuleb äh, projektimänedžeriga rääkida, tegemist on projektiga, mis alles sai alguse, mis on väga huvitav ja mis on ka poliitilise tegevuskavaga seotud. see oli tingimus, Albaania on siin äh, teinud, mida lubas nii et äh, saame rääkida edusammudest ja eelmisel nädalal komisjon andis täieliku tingimusteta nõusoleka liitumisläbirääkimiste alustamiseks, sellepärast et äh, see prioriteet oli täidetud. nüüd ülejäänud viis prioriteeti kohtu äh, võimu kõrval, see oli siis prioriteet number kaks, seal oli avaliku halduse reform, võitlus korruptsiooni, organiseeritud kuritegevuse eest ja inimõigustest kinnipidamine, ka selles osas on tehtud piisavalt edusamme selleks, et minna järgmisse etappi, see ei tähenda seda, et kogu kodutöö oleks ära tehtud, sellepärast et kõige pingelisem periood algab siis, kui läbirääkimised algavad ja kui kõiki erinevaid võrdlustähiseid hakatakse siis läbi vaatama ja te teate, vahel võtab see kuus, seitse, kaheksa, üheksa aastat aega, eriti just peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, kohtuvõim, siseküsimused on eriti problemaatilised, näitavad meie kogemused ja just natukene aega tagasi komisjon avaldas ka äh, Balkani riikide strateegia, Juncker käis Albaanias veebruari lõpus ning Lääne-Balkani riikide strateegias on selge liitumisperspektiiv antud, et tõesti nendel riikidel on võimalus liituda, aga teiselt poolt väga selgelt ja mittediplomaatiliselt öeldi, et ei ole võimalik liituda praegustes tingimustes, et te peate muutuma, te peate paremaks saama ja seda eriti just äh, õigusriigi põhimõtete osas ja see Lääne-Balkani strateegiaga komisjon on tegelikult ka välja kuulutanud selle, et tulevikus äh, keskendutakse just kuuele lipulaeva projektile, selleks on digitaalne tegevuskava, õigusriigi põhimõtted Äh, migratsioon, julgeolek, äh, siis äh, transpordi ja energiavõrkude osa nii Lääne-Balkani riikides kui ka Euroopa Liidus üleüldse, majanduse sotsiaalne areng ja viimaseks head naaberlikud suhted ja lepitus, sest me räägime piirkonnast, kus veel üheksakümnendatel toimus, toimusid õudsed sõjad nii et äh, jällegi, jällegi on väga tähtis, et oleks heanaaberlikud suhted. Äh, et need riigid üksteiselt seal välja ei pressiks äh, midagi ja me oleme öelnud, et me ei taha kahepoolseid konflikte, need tuleb lahendada enne, kui riigid liituvad see on see kontekst ja kõrge esindaja Mogherini oli eelmisel nädalal seal kohal selleks, et komisjoni soovitusi esitleda. Tusk on seal sellel nädalal. nagu ma ütlesin, Juncker käis ka, nii et äh, kiired ajad meil. ja tõesti, Junckeril on ka väga kiire nädal üheksas mai on Euroopa nädal, siis see, kui teie olete seal kohal, nii et seal toimub väga palju, kui me räägime projektidest, siis tõesti, see on projekt, mille teie olete välja valinud, see on selline hea projektide segu, on võimalik näha meie programme, Piranas näiteks tuuleohut-, toiduohutuse labor on avatud ja siis on seal ka äh, juba nimetatud see kohtunike äh, Äh, tausta kontrollimise süsteem, siis äh, tööametid on seal esindatud, meil on siin tõesti väga paljud erinevad äh, rakendusmeetmed seal, avalikke hankeid korraldame, teatud kaudset haldamist äh, jah, kuskil viis protsenti on seal siis avalik, äh, avalikke hankeid, aga noh, tõesti, seal on väga palju erinevaid meetmeid. siis tegeleme ka turismiprojektidega, äh, taimekaitsega, transportprojekti, transpordiprojektid, me ei valinud ainult neid projekte, mida on lihtne ellu viia, seal on ka viivitusi nii et need äh, viis projekti annavad teile väga head infot selle kohta, kuidas me oleme ette valmistunud ja kolleegid võtavad teid vastu, aitäh! suur aitäh! mul on peaaegu kahju, et ma ei saanud kaasa sõita, ma leian, et Albaania on väga oluline riik Balkanil. mind huvitab, milline on Balkani regionaalne koostöö Albaania oma piiririikide ja poolsaarega tervikuna. Neid initsiatiive ma tervitan ja minu meelest on alati väga tore, et komisjon on täpsustanud ja detailiseerunud oma menetlusi. ma näen siin olulist edasiminekut. me tegeleme alati väga põhjalikuga põhjalikult koostöö äh, programmide ja projektidega ja ma leian, et äh, see on väga oluline, et seda teemat käsitleda Albaania puhul, kahju, et me Horvaatia puhul seda ei tee. Äh, kuidas võiks säärane koostöö edasi minna millised äh, võiksid olla siin äh, edasised sammud, sest et on väga keeruline olukord, kui tegemist on naaberriikidega, kes üksteist silma allgi ei kannata. majandussuhted, tööhõive on erakordselt olulised Balkani riikide jaoks ja see öö, äh, läheb ka Euroopa Liidule nii ko mõne kopika maksma, et seal tagada et need asjad toimiksid. kas keegi soovib sõna võtta? <laughs> mitte keegi, kõik loevad oma e-posti, jah. kolleeg Spirinski, mul on kaks lühikest küsimust. üks puudutab regionaalseid projekte, mida äsja mainiti ja mul on küsimus. kas te Ehm, jälgite siin ka transpordikoridori eh, eh, küsimust, seda on räägit-, sellest on räägitud väga, väga palju. et see oleks nii-öelda koridor number kaheksa, mis peaks ühendama omavahel siis Bulgaariat, Makedooniat ja Albaaniat Mustast merest kuni eh, Aadria mereni. ja see on olnud probleemiks seni Äh, sellepärast, et äh, FIROM on äh, seda pidurdanud. aga kas nüüd tunnete, et võiks, võiks seda küsimust ehk uuesti arutada? kuna siin räägitakse nüüd ida ja lääne ühenduste uuest mõõtmest viimasel ajal ja teine küsimus äh, puudutab siis äh, CDM-i, mis puudutab äh, õigusriigi põhimõtet ja korruptsioonivastast võitlust. mil määral te võtate Albaania puhul arvesse piiriülest mõju nendes küsimustes, kuna seal on palju korruptsiooni ja äh, rahvusvahelist kuritegevust, mis äh, on tegelikult seotud äh, riikidega, kust äh, niisugused äh, tavad algselt äh, pärit on, et ei ole ainult, ei piirdu ühe riigiga. härra Tiigler, palun. selge härra Zeller. jah, suur tänu küsimuste eest, jah, tõepoolest äh, regioonipõhine koostöö on väga oluline teema juba seal stabilisatsiooni ja assotsiatsiooni lepingus, kuna äh, mineviku tõttu, seal toimunud sõdade tõttu on lepitus äh, olnud just algusest peale väga oluline element, kuid äh, viimastel aastatel on seda mõõdet hakatud äh, uuesti rohkem rõhutama Sofia tippkohtumisel maikuus, äh, mille korraldab Bulgaaria eesistuja, on siis esimene kord, kus siis Euroopa juhid kohtuvad kuue Lääne-Balkani riigi riigipeaga, nii et äh, meil on seal kuus äh, Lääne-Balkani riiki, kes äh, on sellesse protsessi kaasatud, me pakume välja ideid, aga nemad peavad muidugi need omaks võtma ja neid edasi kandma, nii et seal on üks suur regioonipõhine projekt, ehk siis enne Euroopa Liiduga ühinemist peavad paljud riigid juba, peavad need riigid siis juba paljude tõketega eelnevalt äh, toime äh, tulema. nii et äh, inimesed, tööjõud saavad juba eelnevalt vabalt liikuda nende riikide vahel. ja oluline on ka see, et ametiisikute vahetus nende riikide vahel toimib näiteks Albaaniast Serbiasse ja vastupidi nii et äh, see lepituse aspekt on ka seal mängus. ja mis puudutab Albaaniat, äh, siis äh, meil on piirkondliku noorte ameti peakorter Albaanias ja see tegeleb siis äh, noorte vahetusega, samamoodi siis äh, seda toetab liitumisel see abi äh, rahastamisvahend. ja seega saab öelda, et albaanlased on väga aktiivselt sellesse kõikesse kaasatud. Mm, nad ei ole kõrvaltvaatajad, nad toetavad seda kõike väga aktiivselt, nii et see mm, muudab ka kohalikku õhkkonda, seal on äh, pingeid ka Kosovo tõttu, aga, aga on väga oluline just, et niisuguseid projekte seal toimuks. mis puudutab nüüd seda koridor kaheksa äh, projekti, võin seda kolleegidega äh, vaadata, mis seal toimub, kuid see on siis regionaalses Lääne-Balkani investeerimisraamistikus äh, seal äh, on jah erinevaid projekte äh, ja viis on välja valitud ja need on nagu riigi, äh, riigisisesed liitumiseelse abi rahastamisvahendi projektid, et see transpordikoridor ei ole niisugune projekt. aga ma hea meelega vaatan ja vastan teie küsimusele pärast seda, aitäh. aitäh, ma tahaksin, kui tohib, küsida üle ühe asja kohta. Albaania maine on Euroopa rahvaste seas väga madal. seda me teame Euroopa Liidu elanikkonna küsitlustest. ma leian, et see saab olema üks peamisi tõkendeid et äh, läheneda ühinemis, ühinemise protsessile. kui Euroopa tippkohtumine Sofias ja kohtumine siis nende kuue Balkani riigiga, siis ma pean ütlema, et vaatan seda vastuoluliselt. mu ühelt päeval ma näen, et tuleb ühel hetkel, tuleb siiski samme astuda ja, ja survet avaldada. on väga oluline, et Euroopa Liit peaks tagama siinsete riikide normaalse toimimise, kuid teisalt ma tunnetan Euroopa Liidu kodanike selgepiirilist vastuseisu Albaania eh, astumisele Euroopa Liitu, vähemalt on selline seisu, sellise seisukohal minu koduriigi elanikud. ma, väga olulised on eh, usaldusväärsed menetlused, et me ei tohi mingil juhul järele anda, kergendada, lihtsustada. me ei saa ju lakkamatult kas lubada või läbi rääkida ühel hetkel peavad kõik need protsessid jõudma reaalse tulemuseni. kuidas äh, me, te kavatsete parandada äh, äh, Albaania mainet reklaamikampaaniast jääb vist väheks? jah, tõsi on, et see läbirääkimiste algus ei tähenda seda, et nad kohe öö, liidu liikmeks saavad, see lihtsalt äh, annab meile hoobasid, see on pikaajaline projekt, see kestab aastaid ja siin ei ole mingit kahtlust. ainult äh, tõsiseltvõetavate reformidega saab äh, riik, valitsus näidata, et nad tõesti viivad selle läbi ja see on ka Albaania puhul nõnda. ja ilmne on, et äh, ainus asi, mida on vaja, on tulemused. ja kui me võrdleme neid teiste Lääne-Balkani riikidega, siis on näha, et äh, nende valitsus äh, on väga pühendunud kiirelt reformide läbiviimisele ja koha pealt ega saate seda näha ja sellist rahvusvahelist äh, nii-öelda seiret, seiret ei ole teised riigid üldse lubanud, näiteks äh, kohtunike äh, ametisse nimetamise paneelides osalemiseks. Albaania on ka Itaaliast lubanud siis Ehm, sellist auditeerimist äh, äh, ja näiteks lubanud siis äh, teha aerofotosid kogu oma territooriumist. see ei tähenda muidugi, et see kõik probleemid lahendaks, aga see tähendab, et nad lubavad vaadata, mida, mis seal riigis toimub. Neil on aega tarvis ja on palju jõupingutusi veel äh, nende poolt. Äh, ja te rääkisite siin ka äh, piiriülesest kuritegevusest, mis on loomulikult seal probleemiks ja sellega see jõuab ka otsapidi Euroopa Liitu välja ja seetõttu on selles vallas ka rohkem koostööd tarvis ja seda me ka oma Lääne-Balkani ähm, strateegias äh, mainisime, meil on Europolis sideametnik seal äh, kohapeal ja Albaania äh, ametnik Haagis, nii et me oleme neid sidemeid märkimisväärselt tihendanud, kuna üks riik üksinda ei saa mitte midagi ära teha. inimesi on ka tarvis veenda, tulemusi on tarvis ja, ja ajaga on tarvis näidata usaldusväärseid äh, tulemusi ja sellega ka Albaania maine äh, paraneks. ma olen tegelenud Poolaga näiteks äh, juba kakskümmend aastat tagasi. tol ajal oli, oli ka Poola mainega äh, probleeme, ma ei hakka neid nalju siin kordama enam, mida näiteks ka Saksa televisioonis näidati, aga Poola on sellest äh, välja tulnud ma ei räägi poliitikast siin, aga, aga sellistest äh, küsimustest, mis tõesti tol hetkel olid äh, olulised, sest Poola on ka oma mainet suutnud äh, muuta. nii et siin on pikk tee veel minna, Albaania võimud on sellest teadlikud, aga ma arvan, et nüüd nad lähevadki järgmisse etappi, sealhulgas ka siis äh, Euroopa Liidu survel, et oma riigis asjad korda saada. aitäh! siis on tõesti viimane aeg, et sinna kohale sõita. kolleeg Voon, kolleeg Seller, kolleeg Marinesko, Tšarnetsko ja McLean ja kolleeg Vallit eh, ei saa täna kohal olla. ühesõnaga on neid, kes asja vastu huvi tunnevad, siis oleks väga tore kui eh, kolleegid vabatahtlikult oleksid valmis meie missiooniga Albaaniasse sõitma. ma olen siin püüdnud üht või teist eh, veenda, aga nii igaüks püüab põhjendada, miks ta tulla ei saa. suur aitäh teile ja ma kindlasti jätkan oma vestluse. nüüd me jõuame viienda päevakorrapunkti juurde, kontrollikoja eriaruanne number kuus, kaks tuhat kaheksateist töötajate vaba liikumine, põhivabadus on tagatud, kuid töötajate liikuvusele tuleks kasuks Eurolipa vahendite parem suunamine. raportööri nimel võtab sõna kolleeg äh, Pirinski ja äh, kontrollikoja nimel äh, härra Puhvan, palun suur tänu, et mulle sõna andsite. tere hommikust kõigile. aastal kaks tuhat kaheksateist tähistab Euroopa Liit viiekümnendat aastapäeva seoses töötajate vaba liikumisega. sellega siis kõigis liikmesriikides kaotati ära igasugune diskrimineerimine riigi, päritoluriigi põhjal. see puud-, puudutas siis nii palka kui ka muid töötingimusi. aastal kaks tuhat viisteist üksteist koma kolm miljonit Euroopa Liidu kodanikku töötasid ja elasid mõnes teises liikmesriigis, mis ei olnud nende äh, äh, päritoluriik ja see hulk kujutab endast siis kolm koma seitse protsenti tööealisest rahvastikust. Äh, ja üks koma üks miljonit eh, inimest, nende hulgast siis eh, liikus ühest liikmesriigist teise aastal kaks tuhat neliteist üks koma kolm eh, miljonit inimest läksid siis teise liikmesriiki tööle. mida me siis selle raportiga tegime? räägime siin töötajate mobiilsusest ja hindasime täpsemalt siis seda, mismoodi komisjon tagab liikumisvabaduse ja kuidas äh, siis hinnata Euroopa Liidu tegevuste tõhusust mobiilsuse parandamisel. oktoobris kaks tuhat viisteist, juulis kaks tuhat seitseteist äh, analüüsisime komisjoni poolt äh, Äh, antud infot, äh, mis puudutas siis tugel äh, elanikele, kes soovivad minna teise liikmesriiki tööle ja ka erinevate programmide, toetusprogrammide tõhusust ja mis, see puudutas siis programmi perioodi kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend käisime äh, Saksamaal, Luksemburgis, Poolas, Rumeenias ja Ühendkuningriigis äh, ja äh, vaatasime siis kahtekümmend kolme projekti, mis, mida siis finantseeriti Eurese ja EAS-i poolt aastatel kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kuusteist. lisaks sellele analüüsile Eh, vaatasime ka, kuidas toimib Eurese eh, võrgustik ja mismoodi siis eh, portaalis välja pandud töökuulutused aitavad inimestel tööd leida. komisjonil on niisugused projektid nagu Euroopa on teie oma, EURES ja muud, et tagada töötajate vaba liikumine liikmesriikide vahel ja liikmesriikidel on ka öö, omad öö, info öö, pakkumisvahendid siis inimestele, kes soovivad teise riiki tööle minna, aga komisjonil ei ole päris täielikku infot selle kohta, kuidas praktikas siis töötajate vaba liikumine toimib töötajaid tuleb informeerida nende õigustest ja neil peab olema võimalus ka anda teada eh, liikumisvabaduse piiramiseks. Nendes eh, süsteemides eh, ei, tegelikult ei, ei ole komisjon kursis riikide tasemel toimunud juhtumitest, millest neile süstemaatiliselt teada ei anta töötajatel on ka muid äh, tõkkeid, mis iseenesest äh, ei ole küll võib-olla nende õiguste rikkumised, aga samas äh, siiski kahjustavad nende mobiilsust, näiteks ei tunnustata kvalifikatsioone, on ka keelebarjäär või ei saa ka pensioniõigusi nii-öelda teise riiki kaasa võtta ja neid äh, probleeme tuleb siis vaadelda kui kasutamata võimalusi aastal kaks tuhat neliteist näitasid erinevad uurimused, et umbes kaks koma üheksa miljonit Euroopa Liidu kodanikku soovisid minna elama äh, mõnda teise liikmesse riiki järgmisel aastal siis, ehk siis kaks tuhat viisteist, kuid umbes üks miljon või veidi, veidi üle selle suutis seda ainult teha kui me jälgisime siis Euroopa Liidu finantsvahendite kasutamist selle, sellel eesmärgil siis sellel rahastamisperioodil siis kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. siis oli siis rahastus, rahastust siis Euroopa Sotsiaalfondist ja olid ka erinevaid äh, praktikaprogramme äh, erinevatel tasanditel äh, aastatel Äh, siis äh, kaks tuhat äh, kolmteist, kaks tuhat neliteist komisjon ei, ei kontrollinud tegelikult seda, mil määral riigid tegelikult mobiilsusprogramme olid juba kavandanud. ja me ei tea, mil määral nad ka Euroopa Sotsiaalfondist selleks toetusi taotlesid. nii et Äh, meil oli äh, ainult siis see info, mis oli meile kätte äh, saadav, ka siis in-, tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi kaudu. me vaatasime ja analüüsisime siis kahtkümmend kolme protsenti, kahtekümmend kolme projekti vähesed tegelikult saavutasid väga häid tulemusi. Äh, näiteks töö leidmise valdkonnas. Äh, lisaks sellele oli projektidel ka muid äh, puudusi, millega ei saanud, mis ei võimaldanud tegelikult hinnata projekti tulemuslikkust euros on siis see põhiline äh, mobiilsust äh, soodustav äh, vahend Euroopa Liidus, kuid enamik riigi pakkumisi ei ole selles andmebaasis väljas. ja kui me portaalides kuulutusi vaatasime, siis ei olnud ka seal mõningat olulist infot üldse äh, välja pandud, näiteks palgatingimusi või siis ka kandideerimise tähtaega. komisjon äh, äh, leiab, et, et kakskümmend kaheksa tuhat kahe, kaheksakümne tuhal leid-, siis võimalus tööd äh, pakkuda siis äh, töö soovijale siis Eurose nõuniku kaudu ja nende tulemuste põhjal siis me äh, anname teatavaid soovitusi. millega siis lihtsustada töötajate liikuvust või ka siis anda teada diskrimineerimisest kasutades äh, ära äh, töötajate äh, liikumist ja võttes arvesse siis tööturu tulemusi ja mm, kasutada paremini Euroopa Liidu vahendeid, mis on selleks ette nähtud, et tagada meetmete üksteist täiendavus ja parem tõhusus. EURES-e ja Sotsiaalfondi Äh, töö peaks olema tõhusam just äh, äh, töö pakkumisel, see võiks olla tõeline Euroopa tasandi andmebaas ja tugi töö otsimisele, leidmisele, aitäh! me täname teid selle ülevaate eest, tänan ka tõlke ja nüüd saab sõna kolleeg Pirinski. aitäh, esimees nagu te ütlesite, tegemist on väga tähtsa küsimusega, väga päevakajaline küsimus on see. raportöör sooviks teha järgmised märkused kontrollikoja koostatud raport on väga tähtis, sest see puudutab vaba liikumise küsimust Euroopa Liidus Euroopa Liidu töötajate jaoks. kontrollikoja liige härra Buffon ja tema meeskond on ära teeninud õnnitlused selle töö eest ja ka selle eest, et need märkused ja soovitused, mis raportis on kirjas, ei puuduta mitte ainult avaliku sektorite vahendite kasutamist, vaid äh, siin on pööratud palju tähelepanu ka sellele, kuidas komisjon ja liikmesriigid kaitsevad seda põhiõigust. kontrollikoja raportis tuleb välja, et äh, meil on veel suuri probleeme vaba liikumisega ja sellega tuleb tegeleda, seda peavad tegema ka kaasseadusandjad, tuleb ära kaotada praegused takistused kvalifikatsioonide vastastikusel tunnustamisel, menetlus tuleb teha lihtsaks ja kasutajasõbralikuks nii ka kodanike kui ka riiklike ametivõimude töötajate jaoks. peale selle ütleb Kontrollikoda, et ka sotsiaalkindlustussüsteeme tuleb omavahel pardi, paremini koordineerida, eriti mis puudutab lisapensionisüsteeme, selleks et äh, ära võtta kõik stiimulid ähm, liikuvatelt töötajatelt äh, mitte liikuda. ja siin on tehtud nüüd ka soovitusi öö, äh, probleemide kohta. veel üks küsimus, mis tõstatakse raportis, on probleem piiri üleste programmidega, mida rahastatakse tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmidest. komisjon ja tööhõive peadirektoraat peaksid äh, järgmises programmivoorus sellega arvestama ja peaksid äh, sisse viima kohustuslikud tingimused, millega oleks võimalik siis ka tegelikult mõõta Euroopa Liidu rahastusega loodud lisandväärtust ja äh, antud toetuse mõju peale selle tööhõive peadirektoraat peaks välja töötama juhised EURES-i riiklikele koordinaatoritele, sotsiaalfondi haldajatele selleks, et äh, need erinevad äh, fondid toetaksid piiriülest liikumist. peale selle tuleb riiklike ametivõime Äh, toetada selleks, et nad äh, kasutaksid erinevaid võimalusi, mis tulenevad Sotsiaalfondi operatiivprogrammidest äh, töötajate vaba liikumise toetamiseks. Nende meetmetega on võimalik vähendada töötust erinevates piirkondades ja vaadata, kui palju on meil probleeme sellega, et oskuste vajadus ja nõudlus ei kattu kontrollikoda on öelnud, et meil on ikka veel suuri probleeme ja tõkkeid, äh, kui me soovime siin Euroopa ühest töö, ühist tööturgu sisse viia. Eurese portaal on väga hea portaal kõikide kodanike jaoks, kui ta on välja tulnud, et teatud liikmesriigid avaldavad seal ainult osa äh, vabadest äh, töökohtadest kaheksas kahekümne kahest liikmesriigist sada protsenti vabadest töökohtadest avaldatakse selles portaalis, aga näiteks Ühendkuningriigis, Hollandis ja Taanis äh, kõigest üheksa kuni kuusteist protsenti. peale selle nendes liikmesriikides avaldatud vabade töökohtade arv on vähenenud üle viiekümne protsendi äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal võrreldes siis aastaga kaks tuhat viisteist peale selle kontrollikoja liikmed on ka selgelt öelnud, et avaldatud töökohtade kvaliteet tundub olevat kahtlane, sellepärast et kolmekümne üheksa kuulutuse puhul viiekümnest ei olnud isegi kandideerimise tähtaega kirjas. selliste probleemidega peavad nii liikmesriikide ametivõimed kui ka komisjon kohiselt äh, tegelema selleks, et EURES-e liikuvusportaalist äh, Äh, teha tõeliselt toimiv meede. kontrollikoda on välja toonud terve rea probleeme, mis nõuab Euroopa Liidult ja liikmesriikidelt kiiret reageerimist selleks, et tagada töötajate vaba liikumine ja luua siis tõeline ühtne tööturg Euroopa Liidu tasandil. Und ausnahmsweise machen wir bitte Kurzpräsentation erandkorras annan äh, sõna nüüd Martinale. Um, aitäh, esimees, aitäh Kontrollikojale väga tähtsa töö eest. nagu te täiesti õigesti ütlesite, proua esimees, tööhõivekomisjonis toimub täna väga tähtis hääletus, see ei puuduta töötajate liikumist, vaid teenuste vaba liikumist, kuid ma arvan, et me hääletame ka lähetajad, tööt-, lähetatud töötajate üle ja äh, mobiilsuspaketi üle, need küsimused on kõik omavahel tihedalt seotud nagu öeldud, teeme kolleeg Perintsikiga tööhõivekomisjonis väga tihedat koostööd ja tegelikult vaba liikumine on Euroopa kodakondsuse alustala, see on ka äh, kivisse raiutud lepingutega ja umbes neli protsenti kogu Euroopa Liidust äh, kasutab seda äh, õigust. muidugi see number võiks olla suurem. me teame, et töötajate liigumine on kümme korda äh, madalam kui USA-s ja ma tean, et Euroopa Liidus on võimalik seda olukorda parandada. me peame keskenduma tõkete kõrvaldamisele, eriti just pikaajaliste tõkete kõrvaldamisele. meil on vaja selgeid äh, reegleid ja menetluste lihtsustamist. peale selle peame ka suurendama teadlikkust äh, vaba liikumise kohta Euroopa Liidu kodanike hulgas parem töötajate liikumine aitaks ka töötuse määra vähendada, eriti just noorte töötuse määra. kui te mõtlete selle peale, äh, kui suured lõhed on meil noorte tööpuudusega, teatud piirkondad, teatud piirkondades on see viiskümmend protsenti ja minu koduriigis äh, on noorte tööhõive määr samal ajal aga väga kõrge õnneks muidugi. ja me tõesti peaksime siin toetama töötajate liikumist ja ähm, tegelema selle lõhega, mis meil on oskuste nõudluse ja pakkumise vahele. mul on mõned märkused ka kontrollikojale, sest on teatud küsimusi, mida minu arvates võiks üksikasjalikumalt arutada. ma nägin siin numbreid töötajate liikumise kohta, mis põhines siis äh, Äh, töötajate elukohariigil ja ma nägin, et kõige aktiivsemad liikujad on Ühendkuningriigist pärit töötajad, aga samal ajal neid haavab äh, Brexit kõige rohkem, nii et kuidas me selle küsimusega tegeleme, see on tõesti väga huvitav number. ja teine küsimus, äh, see, mida Kontrollikoda ütles, et Euroopa Komisjonil ei ole piisavalt infot tõelise töötajate liikumise kohta ja et ei tehta piisavalt selleks, et vastastikku kvalifikatsioone tunnustada, keelebarjääridega tegeleda. millest on siis puudu, miks äh, komisjonil ei ole tõelist tegelikku infot, kas meil on siin probleem andmetega, sellega, et liikmesriigid ei äh, vaheta siin informatsiooni või milles on probleem? ja siis veel üks küsimus, mida kavatseb komisjon järgmises mitmeaastases finantsraamistikus äh, teha? kuidas töötajate liikumine äh, on peegeldatud uues äh, mitmeaastases finantsraamistikus, mida esitletakse teisel mail, kuidas see siis konkreetselt mõjutab töötajate vaba liikumist? peale selle on väga tähtis meie jaoks Euroopa fondide vahendite tõhusus, me räägime üha rohkem lisandväärtuse loomisest. ma ei usu, et midagi oleks nii konkreetne kui töötajate liikumine, kus me tõesti saame praktiliselt käegakatsutavalt töötajatele näha, näidata lisandväärtust. nii et kuidas me saaksime sealt selle küsimusega tõhusamalt tegeleda tulevikus. aitäh ja kolleeg Koon, palun järgmisena. aitäh mul on ainult üks lühikene küsimus komisjonile, kõigepealt suur tänu äh, kontrollikojale raporti eest. ma olen äh, äh, maas Raini euroregioonis suhelnud tööagentuuridega ja töövahendajatega ja Eurose platvormist, äh, millega on seal probleeme, tahan teada, kuidas komisjon saaks toetada, sellepärast et praegusel hetkel on seal ainult üks inimene, kes sellega tegeleb äh, ja see Eurose nõuande äh, punkt töötajaid ja arv väheneb, me ju ei soovi seda tegelikult, mida saaks komisjon teha selleks, et äh, toetada nende nõuandepunktide tööd ja leida siis ka vahendeid selleks, et need tähtsad punktid saaksid oma tööd jätkata. aitäh ja kolleeg Ashworth, palun järgmisena. aitäh, tahtsin toetada seda, mida just eelnevalt öeldi, et meil on puudu avalikust informatsioonist ja meil ei ole ka piisavalt andmeid. jah, ma olen pärit Ühendkuningriigist, kus töötajate liikumine on tegelikult majanduse jaoks olnud väga kasulik, ükskõik mis valdkonda sa vaataks aga tegemist on riigiga, kus töötajate vaba liikumisse suhtutakse ka kõige vastuolulisemalt. suuremas osas äh, aruteludes äh, lähtutakse valest informatsioonist, äh, mingitest äh, uskumustest, mis pole tõsi, tegemist on aruteluga, kus öeldakse, et töötajate vaba liikumise tõttu öö, ähm, palka surutakse alla ja hinnad üles. aga tegelikult ei ole meil selle kohta mitte mingeid tõendeid otse vastupidi, aga tegemist on tunnud tu,, tunnetusega, sest just kõige madalama kvalifikatsiooniga inimesed liiguvad kõige rohkem või nad on kõige nähtavamad, et ei ole nii selgelt näha, kuidas arstid ja pankurid liiguvad ühest riigist teise, aga sa näed, kuidas näiteks äh, toidutööstuses liinitöötajad seda teevad. teiseks, äh, toetused on jäänud mulje ja see on ka tõesti äh, Äh, on jäänud mulje, et äh, vabad liikujad saavad rohkem toetusi. kas ei ole nii, et komisjon on tegelikult läbi kukkunud, ta ei ole praegu avalikes aruteludes korrigeerinud neid valesid arvamusi ja sellega tegelikult ohtu seadnud kogu selle minu arvates väga tähtsa protsessi? aitäh ja nüüd äh, härra Šontan sotsiaalsete küsimuste peadirektoraadist. For... aitäh proua esimees, aitäh küsimuste ja kommentaaride eest. Te teate, et reegliks on tänada Kontrollikoda tehtud töö eest. aga eelmisel aastal meil tõesti olid väga konstruktiivsed suhted selle töö tegemisel ja see on, nagu te siin ka näete, endaga kaasa toonud selle, et me olime nõus kõikide soovitustega ja samal ajal me toonitasime ka seda, mida me juba teeme. tahaksin välja tuua kolm punkti. esimene puudutab siis sisu, teine soovitusi ja kolmandaks punktiks oleks äh, see, et mis on see kõige suurem õppetund, mida me sellest raportist ja menetlusest õppisime. mis puudutab sisu, siis ma ei hakka kordama seda, mida siin on juba öeldud, aga äh, see puudutab töötajate vaba liikumist, mis on tõesti üks äh, kõige tähtsamaid küsimusi Euroopa Liidus, Euroopa projekti põhisambaid. konkreetselt tähendab see seda, et Euroopa kodanikel, töövõtjatel on äh, võimalus ise otsustada, kus riigis nad töötavad, olla osa ükskõik millise Euroopa Liidu liikmesriigi tööturust ja sotsiaalsest äh, maailmast meil komisjon avalikustas ühe teise raporti Euroopa Liidu sisesest liikumisest ja seal on väga palju infot selle kohta, kust inimesed kuhu liiguvad, kes nad on, miks nad seda teevad ja tutvuge selle uuringuga, sest seal on väga huvitavad numbrid kirjas. ja kahe tuhande, see raport puudutab kahe tuhande seitsmeteistkümnendat aastat ja see, mida me seal näeme, on midagi, mida oleme näinud ka varem ja see raport kinnitab seda trendi, et äh, töötajate liikumine Euroopa Liidus on täiesti tavapärane ja kasvab. siin Kontrollikoda mainis üht-teist miljonit, meie mainime alati seitseteist miljonit, äh, sest me arvestame ka neid, kes peavad juba pensionipõlve või kes lihtsalt liituvad perega mujal, nii et meil on seitseteist miljonit Euroopa Liidu kodanikku, kes on teinud vahel ka selle raske otsuse ja liikunud ühest liikmesriigist teise. sama trendi on näha ka lähetatud töötajate puhul. kui me võrdleme seda numbrit, mis meil oli kümme aastat tagasi, siis see number on peaaegu kahekordistanud ühe koma kolmelt kahe koma kahele või kahe koma kolmele miljonile ja sama kehtib nii äh, digitaalvaldkonna kui ka rahvusvahelise transpordi kohta, nii et äh, mida nüüd siis Euroopa Liidu tasandil teha, meil on poliitika, millega on keelatud diskrimineerimine, rahvuspõhine diskrimineerimine, meil on õiguslik raamistik, mis on väga tähtis, meil on määrus, meil on direktiivid, ja võib-olla olete näinud, et viimase kolme-nelja aasta jooksul on väga äh, tõsiselt räägitud sellest õiguslikust raamistikust ja rakendusdirektiividest. ja nüüd on tõesti viimasel ajal tegeletud ka töötajate lähetamisega ja me loodame, et äh, täna annab see koda ka nõusoleku ülevaatamisele, mida meie alustasime kaks tuhat kuusteist, et meil on poliitika, õiguslik raamistik, meil on meetmed, meil on ka komisjonid, kus me kohtume äh, liikmesriikide sotsiaalpartneritega, meil on Eurese võrgustik, meil on Eurese portaal, meil on programmid, millega rahastatakse programme ja meil on selleks siis äh, äh sotsiaalfond ja investeerimisfondid ja need kõik on omavahel äh, seotud ja see puudutab siis meie ambitsioone muidugi Kontrollikoda keskendus just nüüd meetmetele ja eelarvele ja nüüd minu soovitused äh, või vabandust, soovitused ehk minu teine punkt, ma loeksin teile ette selle raporti pealkirja, mis minu arvates väga hästi toob välja selle, mis on äh, Kontrollikoja põhilised sõnumid, äh, töötajate vaba liikumine, põhivabadus on tagatud, kui töötajate liikuvusele tuleks kasuks Euroopa Liidu vahendite parem suunamine. nii et äh, see on täiesti selge nii komisjoni kui ka liikmesriikide jaoks, on mõlemale poolele suunatud, mis puudutab äh, ähm, meetmete mõõtmist, siis me peame liikuvatelt töötajatelt küsima, et kas nad arvavad, et see, mida neile pakutakse, on piisav, tõhus ja nii edasi. siin äh, Äh, mainitakse äh, Euresit äh, ja teisi programme, mis on väga tähtsad meetmed. aga see, mis meil on olemas, nagu näiteks Eurose portaal, on tõesti muljetavaldav. see on fakt ja ma arvan, et ma peangi teile rääkima faktidest ja numbrid on ka tõesti muljetavaldavad iga kuu umbes neli miljonit inimest klikib seal meil on neli miljonit klikki töökuulutustel ja umbes üks koma kaks miljonit korda logitakse sellesse portaali sisse. mis puudutab soovitust kaks, et tuleb paremini ära kasutada olemasolevat informatsiooni selleks, et äh, näha, kas on mingid äh, vabal liikumisel põhinevat äh, diskrimineerimist. Äh, et me peaksime rohkem kasutama andmeid töötajate liikumise kohta, oleme sellega nõus, peame mõtlema selle peale, kuidas olukorda parandada. nagu te teate ja see on ka kohe minu kolmas punkt, äh, komisjon võttis vastu ettepaneku, millega äh, siis luuakse Tööhõiveamet, millel on erinevad ülesanded ja selle ameti ülesanne number neli ongi riskianalüüs, riskihinnangud ja me arvame, et äh, selle ülesande täivi-, täideviimisega on meil siis võimalik ka olukorda parandada. neljanda, neljas soovitus, Euroopa rahastuse ülesehituse parandamine sein on siin soovitus siis kasutada rohkem sotsiaalfondi ja tõuke ja investeerimisfondide programmide vahelist sünergiat. Äh, kõigil on piirid, aga muidugi me saame ka siin rohkem ära teha, sotsiaalfondi hallatakse mitmepoolselt, äh, tõuke investeerimisfondid on äh, ainuhalduses ja äh, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, siis loodetavasti teisel mail tehakse hea ettepanekuid. Äh, te saate aru, et praegusel hetkel on mul väga raske ja kõnelejal kadus mikrofon. palun lõpetage, sest tegemist on lühitutvustusega. olgu, ma siis kohe lõpetan äh, soovitused viis ja kuus, mis puudutavad Eurose portaali. tänu õigusloomelisele asutusele on meil uus määrus mille kohaselt peab olema komisjonil ja liikmesriikidel tulemuste mõõtmise süsteem ja pärast pikki arutelusid liikmesriikidega me võtsime komisjonis selle meetme vastu ja nüüd me hakkame seda rakendama. ja nüüd me soovime teha EURES-is tõelise üle-euroopalise meetme. ja viimane punkt puudutab äh, ettepanekut Euroopa Tööhõiveameti loomise kohta Te teate, sellega on meil võimalik parandada infoedastust, koostööd riiklike asutuste vahel ja pakkuda siis ka töötajate vaba liikumise probleemide lahendamiseks äh, abi. nii et äh, juba sellega me tegelikult äh, leevendame ja lihtsustame seda tööd. aitäh, ma väga vabandan, aga meil on viisteist minutit selle küsimuse läbivaatamiseks. üks viis, viisteist, mitte kolmkümmend viis, kolm viis. me peame nüüd lõpetama ja paneme selle päevakorda uuesti selleks, et seda pikemalt arutada. ja dieses... aitäh ja nii me oleme jõudnud selle päevakorrapunktiga lõpule ma arvan, et me tegelikult peaksime veel harjutama seda, mis on lühitutvustus ja mis mitte see on vähemalt meil nüüd õppematerjal, nüüd ma tahaksin tervitada siin Ukraina rahandusministrit härra Aleksandr Daniljuki. meil on väga hea meel, et te olete täna meie hulgas, me oleme Ukraina küsimusi juba korduvalt arendanud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta mais käisime Ukrainas selleks, et äh, vaadata koha peal äh, millised on Kontrollikoja auditi järelmid. Äh, ma tahaksin teile kõikidele meenutada, et meil on kaheksa miljardi äh, miljardi eest Ukrainale antud äh, makromajanduslikku abi laenude näol kuni aastani kaks tuhat viisteist, alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast on meil uus makromajandusliku abi osutamise lepe äh, üle üheteistkümne euro miljardi äh, laene ja sellest me tahaksime nüüd põhjalikumalt rääkida. härra minister, sõna on teil. Good morning, good morning everyone tere hommikust, aitäh, lugupeetud äh, esinaine, parlamendiliikmed, mul on äh, suur au osaleda siin täna eelarve kontrolli komisjoni äh, koosolekul et toetada siis makromajanduslikku abi vahendit Äh, Ukrainale, kõigepealt äh, kõik sooviksin tänada viimasel neljal aastal äh, osutatud abi eest Ukrainale vaatamata väga kiiretele edusammudele reformide elluviimisel viimase nelja aasta jooksul on Ukraina endiselt keerukas poliitilises ja majanduslikus olukorras ja meil on teatavasti hübriidsõda käimas ja olukord ei ole sugugi paranenud, tähendab see seda, et äh, maa riigi lõplikuks äh, ümbermuutmiseks läheb veel aega. võrdleme mõningaid äh, arve siis aastatest kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist ja praegu. hübriidsõja tõttu oleme kaotanud kuusteist protsenti SKT-st Eh, inflatsioon on jõudnud neljakümne nelja protsendini, eelarve defitsiit ligi viie protsendini ja meie panga eh, reservid on ka kriitiliselt madalal tasemel. ja neli korda on ka meie valuutad devalveeritud, me oleme täielikult sõltuvuses eh, Vene gaasitarnetest ja kaubavahetusest. see oli siis aastal kaks tuhat neliteist, nüüd neli aastat hiljem on majanduskasv meil taastumas, kolm protsenti aastas, inflatsioon äh, äh, on kuskil üheksa protsenti ja eelarve defitsiiti oleme vähendanud äh, põhimõtteliselt ühe koma seitsme protsendini, see oli eelmise aasta tulemus ja jätkame samal suunal meie panga reservid on nüüd üheksateist miljonit äh, dollarit, need on taastunud ja me oleme täiesti sõltumatud nüüd Vene gaasitarnetest ja me oleme ka oma kaubavahetust mitmekesistanud see äh, tohutu muutus äh, on toimunud sellepärast, et me oleme otsustavalt reforme ette võtnud ja oleme saanud ka märkimisväärset toetust oma partneritelt, kelle hulgas Euroopa Liit on endastki mõista esikohal me oleme möödunud nelja aastaga teinud ära rohkem kui kahekümne kolme iseseisvusaasta jooksul enne sõja puhkemist. me oleme detsentraliseerimisreforme läbi viinud, avalike hangete äh, reforme, meil on ka avaliku halduse reformid, äh, pensionisüsteemis, hariduses, pangasüsteemi on puhastatud ja ka energeetikasektorit on tugevdatud. kuid see protsess ei ole veel lõppenud ja mõelge ka selle peale, mis on teie riikides toimunud aja jooksul ja te mõistate, et äh, kõik need muutused nõuavad aega. sama on ka Ukrainas. kõik reformid ei ole veel läbi viidud, meil on tarvis lisatuge, tagamaks, äh, et äh, reforme ka jätkatakse aga meie äh, rahanduslik äh, positsioon on veidi ebakindel. nüüd äh, sel aastal ja järgmisel aastal siis äh, on meil finantstasakaaluga probleeme, meil tulevad suured võla tagasimaksed aastatel kaks tuhat üheksateist ja kaks tuhat kakskümmend ja üldiselt on meil tarvis neli miljardit, seitse miljardit Äh, finantsabi ja neli äh, sellest äh, tuleb kaubandusest ja see on siis IMF-i programmi nõue, ülejäänud peab tulema muudest allikatest ja see selgitab ka, miks meie makro rahandusliku süsteemi tasakaal on meie jaoks väga tähtis, kuna see on meie abi oluline allikas. peab ka mõistma, missuguste väljakutsetega me silmitsi seisame. meil on valimiste eelme, eelmine aasta, siis tähelepanu kiputakse kõrvale juhtima olulistelt küsimustest, meil on institutsioon, institutsionaalseid probleeme veel, kuid see on meie minevikupärand ja siin Ukraina ei ole erand nõnda on ka teistes äh, riikides äh, lääne äh, huvid ja muud vastanduvad, kuid näha on olnud viimase aasta jooksul, et asjad on paranemas. meil on ka demograafiline olukord üsna keeruline, äh, sellega tuleb tegeleda siis pikaajalise äh, planeerimise äh, käigus poliitikavahenditega ja meil öö, on muidugi Venemaaga endiselt, miks, seda te mõistate, aga rahanduslikus mõttes tuleb märkida ühte asjaolu, viis protsenti meie SKT-st läheb kaitse ja julgeoleku valdkonda. see on maailma kõige kõrgem osakaal selles vallas. vaatamata kõigile muudatustele ja väljakutsetele oleme me endiselt pühendunud reformikavale ja assotsiatsiooni lepingu täitmisele Euroopa Liiduga. me ei kavatse oma äh, muudatuste teelt kõrvale kalduda. prioriteedid äh, praegusel hetkel on äh, viia lõpule varem algatatud reformid, meil on olnud mitmeid Äh, meil on siis paika pandud raamistikud erinevate reformide läbiviimiseks ja nüüd tuleb tõesti see ära teha lähiaastate jooksul. sealhulgas siis privatiseerimine, energeetikasektori reform, korruptsioonivastase äh, äh, kohtu loomine ja mm, see kõik siis äh, ehitati üles täiesti nullist ja lõpuks ka äh, riigiaparaadi reform. mainisin siin ainult mõnesid aspekte, kuid äh, lisaks sellele on meil märkimisväärselt äh, rohkem asju. nüüd IMF-i Äh, raamistikus ei ole me äh, kõik, äh, kõiki eelne-, e-, ettevalmistavate tegevustega veel lõpetanud ja kuussada miljonit eurot jäi meil eelmisel aastal saamata, mis me eelarvesse arvestasime. nii et sellest kahekümne ühest tingimusest, mis me peaksime täitma, oleme me seitseteist täitnud ja järele jäänud äh, neli äh, tegelikult äh, takistasid meil siis seda makrorahanduslikku abi saamist, me võtsime mõned kiireloomulised meetmed, et siis eelarvet tasakaalu viia, nii meil õnnestus ka teha lühikese aja jooksul, kuid selle tagajärgi on tunda ka käesoleval aastal Mm, mis äh, suurendab tegelikult äh, meie äh, abivajadust üsna teravalt. kuid sellele vaatamata me jätkame nende täitmata tingimuste kallal tööd. ja kaks on neist nüüd täidetud, neist neljast ja kaks on ka täitmisel, nii et meie eesmärgiks on täita kõik need äh, nõuded, mis eelmisel äh, perioodil ei äh, täidetud, enne kui siis see uus programmiperiood algab. IMF-i programmi kohta veel paar sõna, sest need programmid on omavahel seotud, ka Maailmapanga programm ja ka muud kahepoolsed suhted finantsinstitutsioonidega. tulin, äh, käisime äh, Washingtonis ja arutasime äh, järgmise makse tingimusi ja sellest siis, et kavatseme need tingimused lähiajal täita, otsustati läbirääkimistega jätkata, nii et ma loodan, et juuniks me oleme nii kaugel, et et äh, jõuame siis sinna, selle järgmise äh, makse saamiseni. IMF toetab meid äh, igati, vaatamata sellele, et üks probleeme on väga poliitiline, on seotud siis gaasi tarnetega. me peame gaasisektorit põhjalikult reformima ja see on siis ka üks äh, ebastabiilsuse põhjuseid praegu. kokkuvõttes äh, sooviksin äh, teid veel kord tänada toetuse eest ja palun, et toetaksite meid ka edaspidi. meil on suur vajadus makrofinantstoetuse järele refo-, et viia äh, edasi äh, reforme, tagada Ukraina äh, finantsstabiilsus. ja aega on vähe. tagamaks, et menetlused toimuvad õigeaegselt, et me selle abi saaksime kätte nii kiiresti kui võimalik, aga ma usun, et me jõuame selleni äh, sügise algul, aitäh! me täname teid äh, ülevaat-, olu-, ülevaate eest, kuidas asjad praegu on. tegelikult äh, tahaksin ma, et te räägiksite konkreetsemalt neljast tingimuslikkusest mis on veel seni täitmata, ma tahaksin teada, miks nad veel täitmata on, kus probleem on ja seejärel annaksin sõna äh, Euroopa Komisjonile. So um, we had the uh, specifically we are talking about if jah, äh, kui me räägime siin nendest neljast tingimusest, mis on täitmata, siis eks äh, on, on Äh, siis krediidiregistri sisseviimine, äh, siis on äh, kasusaajate mm, taustakontroll ja automaatne ele-, see on siis elektrooniline deklaratsioon, varade deklaratsioon ja puidu äh, ekspordi äh, keeld. nii et äh, seda hakatakse siis Euroopa Assotsiatsiooni lepingu raames siis arbitraažiga lahendama, et töötada välja siis kindel äh, Äh, tulemas ja siis on selge, et see, see ei tule poliitil-, see ei ole poliitiline. mis puudutab krediidiregistrit, siis seadus võeti vastu äh, aasta mm, algul, äh, kohe pärast seda, kui tuli siis otsus, negatiivne otsus, kuu hiljem praktiliselt võtsime me selle seaduse vastu, sellega oli korras, mis puudutab siis kasusaajaid, siis siin äh, äh, tahaksin ühte asja rõhutada seoses nende tingimustega. see äh, tingimuslikkus ei olnud tegelikult väga spetsiifiline ja me ei saanud väga hästi aru algul, mida üldse tarvis on teha ja saime aru lõpuks, et Ukraina loob uue mehhanismi, mida mitte üheski Euroopa Liidus ei eksisteeri, nii et äh, see oli midagi äh, täiesti uut ja meil oleks tarvis äh, teie toetust, me ei taha olla selline halb pretsedent siin. ja seega meil on siis äh, teie poolt siin üks ekspert siis kuu tagasi asus ta tööle ja siin siis äh, jah, saime aru, kuidas peame edasi äh, liikuma ja arvatavasti me ka õigeks ajaks äh, jõuame sellega ühele poole, mis puudutab nüüd automaatset deklaratsioonide kontrolli, varade deklar-, huvide deklareerimise kontrolli, siis me muutsime oma äh, lähenemist, oma süsteemi, ma isiklikult tegelesin sellega ja me töötasime selle protsessi siis äh, teisiti läbi, kõik probleemid on siin äh, lahendatud, meil on nüüd valitsus sellega äh, kinnitanud ja äh, siin on ka siis äh, see tarkvaraarendus äh, tehtud, tege-, selle tegemiseks siis äh, algatati hange kaks päeva tagasi, nii et arvatavasti ka siin me jõuame peatselt konkreetsete tulemusteni, aitäh! aitäh! me oleme võimelised kõiki neid probleeme aimama, aga konkreetsemalt oleks veel parem, kui te saaksite rääkida, nüüd annan sõna Euroopa Komisjonile, palun Uh, aitäh, proua esimees, aitäh, minister. ilma, et üksikasjadesse laskun, lihtsalt ütlen, et lisaks äh, väga muutunud makromajanduslikule olukorrale toetame me Ukrainat äh, kahepoolse programmiga Te ise käisite Ukrainas aasta tagasi, ka teie kolleegid, ja rääkisite abist, mida me oleme andnud. ja tahtsin öelda, et kaks tuhat neliteist, kui toimus Maidani revolutsioon, toetasime päris palju ka ehitusprojektiga, kus oli ka väga palju tingimusi, kokku kakskümmend üheksa. nii et äh, ma ütleks, et äh, komisjon oli tegelikult õnnelik äh, tingimuste arvukuse üle ja see, mis me nüüd viimastel aastatel oleme üles ehitanud, on väga stabiilne, selgete eesmärkidega programmide kava kus aidatakse siis üles ehitada kohtusüsteemi, äh, avaliku halduse reformi, äh, võidetalt võidetakse korruptsiooni vastu ja nii edasi, nii et kokku on meil neli suurt plokki ja siia lisandub nüüd veel ka investeeringute kava, mille töötasime välja koos Euroopa Parlamendiga ja me oleme nüüd hakanud rohkem toetama ka äh, ettevõtteid ja majanduskasvu toetamist. meil on äh, VKE-de jaoks välja töötatud programm, energiatõhususe programm, millega soovitakse toetada just ettevõtete arengut. tahaksin toonitada, et kõikidel nendel aastatel ja kõikides programmides oleme teinud koostööd liikmesriikide ja rahvusvaheliste finantsasutustega selleks, et teatud spetsiifilisi reforme toetada. nii et kõik need valdkonnad, mida ma mainisin, käivad käsikäes poliitikate reformidega ja poliitiliste tingimustega, kus me toetame siis neid reforme ja minister ise ka mainis neid näiteks koos ministeeriumiga töötasime välja avaliku halduse äh, programmi, kus Rootsi, Leedu valitsus, IMF ja Maailmapank olid ka kaasatud. ja sarnaseid programme on ka teistes valdkondades. näiteks äh, toetame korruptsioonivastast tööd, teeme siin koostööd äh, ka Taani valitsusega selleks, et üles ehitada avalikku haldust äh, kaasatud on, kui ma ei eksi, ka Poola ja Rootsi. nii et meil on tõesti väga laiapõhjaline toetusprogrammide süsteem, mille me oleme välja töötanud selleks, et toetada reformipüüdlusi. ja viimane punkt mina isiklikult olen ka pärit riigist, kus on toimunud suur pööre ja pean tunnistama, et äh, tõesti läbi viidud reformide arv, mitte ainult siis paberil, vaid ka tõeliselt on tõesti väga suur. viimasel aastal viidi läbi pensioni, tervise ja haridusreform. väga suured põhjalikud reformid, mis isegi stabiilsetes ühiskondades ja demokraatiates nõuab suuri jõupingutusi. nii et me toetame valitsust ja loodame, et äh, me saame ka nüüd makrofinantsabi käima lükata selleks, et oleks võimalik pakkuda seda abi, mis on vaja. ja suur aitäh! kui see kõik nii lihtne oleks, siis ei olekski seda vaja arutada. ma olen teiega täiesti nõus mind huvitaks aga, e, kuidas näeb komisjon nende nelja, asja nende nelja tingimuse suhtes, kas need on täidetavad, millised komistuskivid on nende ületamise teel ja teiseks, kogu asi on loomulikult väga vaevaline ja peksa saavad alati need, kes milleski süüdi ei ole, kuid Ukrainas käies me nägime, et seal on tegemist suurte vastuoludega, muuhulgas ka äh, Verhovna Radas, siis ma sain aru, et asi on ikka väga tõsine. kas te peate saavutatud kestlikuks? kas tõepoolest kõik need otsused viiakse ellu? kuidas eh, teie hindate seda olukorda, sama tahaksin kuulda teilt, härra minister Thank you very much, uh, Madam Chair. aitäh, proua esimees. The reforms are. kui jätkusuutlikud on need reformid, nagu me igapäevaselt näeme nii Euroopa Liidus kui ka teispool ookeanit äh,, jätkusuutlikkuse küsimus on väga relatiivne. on küsimusi, mis tunduvad olevat täiesti ilmselged ja iseenesestmõistetavad, eriti pärast äh, Euroopa Liiduga liitumist, kuid äkitselt ka täiesti demokraatlikus ühiskonnas needsamad asjad satuvad turmtule alla. nii et ma ei saa ette ennustada, mis kümne aasta pärast Ukrainas juhtub ja toimub, aga nii palju võin öelda ja ma arvan, et härra minister ka viitas sellele, kui ta rääkis äh, kasusaajate tingimustest. ma arvan, et need meist, kes panid tingimusi paberile, äh, nende ambitsioonid olid liiga suured, äh, sest Äh, tegemist on tingimustega, kus meil ei ole ka tegelikult äh, häid näiteid, meil ei ole seda äh, kasusaaja tunnistust ei üheski Euroopa Liidu liikmesriigis hindamisena ega ka USA-s ma arvan, et tõesti oleks õiglane, kui ütleksime ka ise ausalt, et meie eesmärgid olid liiga kõrged, nii et mis puudutab seda kasusaajate tingimust, siis me siin äh, teeme midagi erakorralist ja võib-olla nüüd oleks äh, lihtsam olukorda äh, lahendada nii, et ütleme, et tingimus on täidetud, sest siis säilitame ka oma usaldusväärsuse. mis puudutab Asha deklaratsiooni, tingimuste põhjalikkus ja ka kattuvusala on tõesti väga suured. see läheb nii kaugele, et ma ei usu, et minu koduriigis ei oleks võimalik ja ma arvan, et teie omades ka mitte. nii et tõesti, tegemist on väga raske ülesande ja see teeb muidugi ka kontrolli raskeks, siin on öeldud, et tuleb välja töötada automaatne süsteem, kuid ma arvan, et me peame ka tunnistama, et nende tingimuste täitmine on raske. proua esimees, et see vastupanu, mida te nägite äh, teatud äh, Verhovna Rada osakondades ja ka ametiasutustes, tuli lihtsalt sellest, et äh, nad lihtsalt ei soovi nii kaugele minna avalikustamisega, see on täiesti iseenesestmõistetav. tegemist on elava aruteluga, mida toetab ka tugev kodanikuühiskond Ukrainas. ja tahan toonitada, et mis puudutab korruptsioonitunnetust, siis äh, Ukraina on tõesti seal pingeridades väga kõrgel, kuid need, kes süstemaatiliselt korruptsiooni kui nähtust uurivad, ütlevad, et kohe, kui valitsus hakkab tegelema korruptsiooniga, siis äh, tunnetus suureneb, sest räägitakse sellest palju, kriitikat on palju. Äh, meie kritiseerime, teised doonorid kritiseerivad aga ma arvan, et äh, tegelikult äh, varasuhete ja menetluste avalikuks tegemine on see, mis aitab probleemi lahendada. mulle tundub, et viimase kolme aasta jooksul on Ukrainas selles küsimuses paradigmad muutunud. see oli midagi, mis äh, varem oli peidetud, nüüd on ta osa avalikest aruteludest ja see on tegelikult kõige parem viis selle probleemi lahendamiseks ja need kolm ülejäänud tingimust, mis puudutavad siis vana MFA-d, ma just mainisin juba asjadeklaratsiooni. see on olemas. nii et kõige tähtsam tingimus oli muuta see info avalikuks, seda tehti poolteist aastat tagasi ja nüüd nad töötavad välja tarkvara, et oleks see automaatne äh, tunnustamine, äh, sarnane metodoloogia, nii nagu ka Kontrollikoda seda teeb. ja kui uut MFA-d ette valmistame, siis me tahame valitsuselt saada kinnitust, et nad alustavad kõige tähtsamate juhtumitega, et nad ei hakka kuskil äh, kuskil maapiirkonnas kohaliku kooli uurimisega, kus võib-olla käib kaks tuhat last, vaid et nad tõesti kasutavad ja tegelevad kõige tähtsamate juhtumitega. mis puudutab kasusaajaid, siis siin on meil vaja anda tehnilist abi ja leida siis nüüd äh, neid kohti, mille põhjal saame öelda, et see on tehtud, puidu ekspordikeeld, siin on arbitraaž käima lükatud vastavalt assotsiatsioonilepingule ja krediidiregister, see on ka vastu võetud, see otsus. nii et tarkvara arendus, automatiseeritud äh, Äh, va-, varade automatiseeritud kontrolliks ja mis puudutab kasusaajaid, siis ma arvan, et need tingimused on nüüd täidetud. kui lubate, siis anname veel kolmele liikmele sõna, kolleeg Zeller, kes käis ka meiega Ukrainas. Äh, aitäh, tere tulemast, härra minister ja väga hea, et te olite nõus siia tulema makromajandusliku abi antakse selleks, et äh, riigi äh, rahasüsteemi, valuutasüsteemi riigis ülal hoida. viimastel aastatel oli Ukrainas tegemist äh, väga palavikulise inflatsiooniga umbes neliteist, viisteist protsenti aastas, kuivõrd, niivõrd, kuivõrd seda tean. lisaks sellele toimus Ukrainast kapitali väljavool, muuhulgas välispankade abil pankade pankrotid olid päevakorral ja loomulikult need varad viidi välja välismaale. keskpanga president minu meelest äh, proua Hrnjatova ja Ignatseva väidab nüüd härra Zeller äh, möödunud aastal alguses hakati olukorda parandama Äh, eriti mis puudutas üksikuid vastavaid kommertspanku. kuidas selle protsessiga edasi minnakse, ma tahaksin teada seda sellepärast, et jätkuvalt on Ukrainas tegevad äh, välispangad, valdavalt äh, Venemaa Föderatsiooni pangad, aga ka Austria pangad ja kuidas on võima-, kuidas on võimalik see, et jätkuvalt viivad need pangad Eh, Ukrainat saadud tulu riigist maksustamata välja. Derek Voon, aitäh, mina käisin ka visiidil Ukrainas ja kui me seal kohapeal olime, siis me tõesti nägime ka edusamme ja ma arvan, et viimastel aastatel on tehtud üha rohkem edusamme. oli kaks asja, mis mulle silma torkasid meie visiidi ajal, kõigepealt eh, need korruptsioonisüüdistused ja kahtlused äh, ma arvan, et toona lihtsalt ei olnud piisavalt võimekust sellega tegeleda, meile näiteks öeldi, et kohalikel omavalitsustel ei olnud äh, võimalik tegeleda korruptsiooniga ja et korruptsioonivastase võitluse ameteid veel pandi kokku ja ehitati üles, nii et ma tahaksin teada, et kui palju on nüüd suurenenud korruptsioonivastase võitluse võimekas ja mis äh, minule veel äh, silmatorkas oli see, et Euroopa Liidu vahendid lähevad äh, riigieelarvesse ja väga raske on siis jälgida, mis sellest sai, nii et ma tahaksin teada, et mis sellest on saanud, et tõesti väga raske on jälgida raha kasutust, äh, kui raha läheb lihtsalt riigieelarvesse, eriti arvestades, et seal on ka konflikt Venemaaga ja väga raske on siis tõesti selgitada, kuhu need summad kadusid. ja tahaksin teada, et kas selles osas on tehtud mingeid edusamme, et me tõesti teaksime, milleks Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse Mulțumesc, doamna președinte aitäh, proua juhataja. ma tegelikult ei ole komisjoni seisukohtadega nõus. justkui oleksime püstitanud Läti liiga kõrgele. kui me räägime selle laenu äh, lõpptarbijast. miks on komisjon sellisel seisukohal? meil on äh, ju siin äh, neljas komisjoni koosseis, kes selle <coughs> teemaga tegeleb. tegemist on erikomisjonidega, mis on loodud, mis tegelevad maksuparadiisidega ja nii edasi. seal on äh, nende erikomisjonide dokumendis loetletud kriteeriumid, mida kutsuda maksuparadiisiks, mida mitte aga me peame arvestama, et eh, siin ei ole tegemist mitte suurettevõtete probleemiga, vaid suurte ulatuslike maksuparadiisidega ja asi on ju selles, et terve rida eh, juhtivaid Ukraina poliitikuid ja ühiskonnategelisi eh, tegelikult viivad riigist raha välja maksuparadiisidesse, nagu ilmnes ka Panama paberitest. inimesed on asutanud riiulifirmasid välismaal. see on tegelikult väga ulatuslik tegevus. ja me rääkisime ka sellest kolmandast tingimusest. see on ju väga tore, aga see tuleks siiski ära täita, sellepärast et me peame vaatama, kuidas selle probleemiga Äh, tegeldakse, jutt ei ole mitte sellest, et korrekt-, korruptsiooni olemasolu tunnetatakse, vaid jutt on sellest, et kui probleem on teada, siis kuidas selle lahendamisega tegeletakse. me peame vaatama, mida siiski tegelikult lõpptarbija saab sellest, kui need tingimused on täidetud ja kas ta saab lõpetuseks tahaksin öelda ka seda, et see ei ole nii keeruline tehnilises mõttes, standardid ei ole ju nii kõrged, on olemas erinevaid eh, tehnoloogiaid, kuidas reaalajas on võimalik eh, omada kontrolli. meil on seda probleemi ka kokku puutunud kui Euroopa Liidus kui ka USA-s küsimus on alati poliitilise tahte olemasolus. kas Ukraina on valmis, kas Ukrainal on poliitilist tahet seda käivitada? Need on tõesti väga oluline teada, ütleb proua Kressle. ma mõistan, et see on väga tähtis tingimus, mida tuleb eh, tingimata täita. me tegelikult peaksime teadma ja oleks kahju, kui me seda teada ei saa. ma loodan, et teil, härra minister, on nüüd ainest piisavalt, et meile vastata uh,. Like to... aitäh. alustuseks eh, ma eeldasin, et te tulete, aga ma ei teadnud, et te tulete, sain oma töötajatelt teada alles siis, kui te kohal olite, kui ma oleks sellest teadnud, oleks teie jaoks muidugi rohkem aega reserveerinud, rääkinud sellest, mis me teeme. see oli kaks tuhat kuusteist. ah soo, soo, soo. nii et järgmine kord, kui te tulete Ukrainasse, siis hea meelega kohtun teiega ja annan teada siis millal kohtuda ja reserveerin teile ka piisavalt aega nüüd siis, et äh, kuidas hoolitseda selle eest, et raha ei lahkuks riigist ja pangandussektori seis. Äh, keskpanga eelmine juht äh, sai oma tööga suurepäraselt hakkama, puhastas pangandussüsteemi, ta oli väga julge, ta julges astuda erinevate huvide vastu, vastu võitles probleemidega, mis olid nii pikalt äh, meil püsinud. väga palju saavutati, üheksakümmend panka äh, võeti pangandussüsteemist lihtsalt välja. viisime läbi väga palju operatsioone, natsionaliseerisime kõige suurema panga see oli kõige raskem ülesanne, mida me üldse koos äh, selle pangajuhiga tegime, kuid nüüd me näeme, et pangandussüsteem on puhastatud. kõige suurem pank, mis olid kahe väga mõjuvõimsa oligarhi omanduses, on nüüd ka riigi omanduses. nii et äh, rahandusministrina olen ka tegelikult selle panga aktsionär viiskümmend viis protsenti pangasüsteemist kuulub nüüd meile. palju sõltub muidugi Riigipangast, aga te küsisite ka minu kui rahandusministri käest, et mida me teeme, viis, me omame viiskümmend viit, viitekümmet viit protsenti pangandussüsteemist, et kuidas me hoolitseme sellest, et see areneb, et ei ole pettusi. võtsime vastu strateegia mis tegeleb just kõikide nende küsimustega, töötame välja rakendusstrateegiat ja muudame pangandussüsteemi ja järgmise viie aasta jooksul vähendame siis oma omandust viiekümne viielt protsendilt kahekümne neljale protsendile, teeme seda läbipaistva erastamise kaudu ja me eeldame, et Euroopa pangad äh, siis tulevad meie pangandussektorisse. meil on nüüd pankade probleem peaaegu lahendatud, nüüd on hoopis teistsuguseid põletavaid äh, probleeme, millega tegeleda. Pepsi kriteeriumite rakendamine, eelmisel aastal liitusime Pepsi kavaga ja sellel aastal hakkame Pepsi miinimumstandardeid rakendama siis äh, oleme alla kirjutanud kahepoolsetele lepingutele selleks, et äh, vältida topeltmaksustamist, tegeleme maksumääraga. Äh, meie maksumäär on väga madal, me tõstame seda nüüd OECD tasemele selleks, et vältida raha riigist väljavoolamist, et raha ei lähe ju tegelikult offshore firmadesse otse, vaid kõige madalamate maksumääradega riikide kaudu nii et me tegeleme sellega. Hollandi ka kirjutasime alla lepingu, ootame nüüd Küprose lepingu ratifitseerimist. rahapesu. minu ministeerium töötas välja uue seaduse, mis on kooskõlas rahvusvaheliste standarditega, tegemist on laiapõhjalise seadusega, mis katab kõik valdkonnad, kaasa arvatud panganduse ja see on jõudnud nüüd parlamenti ja me eeldame, et see võetakse varsti vastu. on the capital outflows um.... nii, nii palju siis sellest, korruptsioon. siin võin teile kinnitada, ma ei hakka lihtsalt äh, kirjeldama seda, mida Kaamen tegi, enne kui minust sai minister töötasin avalikus halduses ja olin ka Ukraina delegatsiooni juht äh, ja me töötasime siis välja just korruptsioonivastast strateegiat äh, ja üritasime saavutada Ukraina jaoks viisavabadust. võin teile kinnitada, et saan aru, kuidas need erinevad küsimused on omavahel seotud, nii et kui öeldakse, et meil on vaja teatud äh, korruptsioonivastast kvooti selleks, et selle vastu võidelda, siis see tõesti on nii. me näeme, et tuleb ennetada, äh, peame nägema suhteid, äh, näeme, et korruptsioonivastane amet uurib juhtumeid, aga samal ajal meil ei ole nende kohta piisavalt info, nii et kui meil on korruptsioonikohus, siis sellega me tegelikult ei vasta mitte ainult väljaspoolt tulevatele muredele, vaid rahvas nõuab seda. Maidani revolutsiooni ajal inimesed tulid tänavatele ja nõudsid kõigepealt integreerumist Euroopa Liiduga, sest toona oli see sattunud ohu alla, president äh, oli selle kõhkluse alla seadnud, aga samal ajal öö, äh, oldi ka väga pahased korruptsiooni peale nii et nende probleemidega tuleb tegeleda ja korruptsioonikohtu sisseviimine on väga tähtis. selleks on meil vaja korralikku seadust, see on tõesti väga vajalik eeltingimus, aga sellest ainuüksi ei piisa. järgmise poole aasta jooksul tuleb meil teha koostööd teiste institutsioonidega, see kohus peab olema sõltumatu ja tal peab olema usaldusväärsus, sest kui ta ei ole usaldusväärne, siis seda kohut pole isegi vaja nii et just sellepärast ongi väga tähtis siin teha väga valvsalt äh, äh, samme. võimekuse ülesehitamine on väga tähtis, me riiklik korruptsioonivastane amet esitati üles nullist. kuussada inimest äh, otsustasid täiesti teadlikult mitte äh, jätkata vana süsteemiga, tegemist oli uute inimestega, said koolituse ja nüüd nad tegelevad selle ülesandega. ja tõesti, sellise võimekuse ülesehitamiseks tuleb alustada nullist, mitte kasutada vanu süsteeme. eelarvetoetus, mikrofin-, makrofinantsabi läbipaistvus ma loodan, et te saate minust aru. mina kui minister pean hoolitsema selle eest, et kogu raha, mis on eelarves, saaks kasutatud. et me kontrollime, kuidas neid vahendeid kasutatakse ja et need vahendid teenivad prioriteete ja et seda kõike tehakse tõhusalt. väga tähtis on, et oleks usaldus selle süsteemi vastu. me ei saa jälgida igat tuhat äh, senti, mis eelarvesse jõuab. ja teie peate ka usaldama, et meie kasutame seda raha tõhusalt. me tõesti oleme siin välja töötanud väga selge süsteemi hoolitsemaks selle eest, et raha kasutatakse tõhusalt, näiteks peaprokuratuuri ameti reformimine, jätkame sellega. me soovime, et äh, peaprokuratuur saab kõigepealt reformitud ja alles siis hakkame neid rahastama, see puudutab ka teisi ametkondi. nii et makrofinantsabi läheb eelarvesse, ma ei tea, kuidas seda jälgitavust lahendada, aga te peate mõistma, et äh, me äh, kasutame seda vastutustundlikult. Panama dokumendid ja leke võin teile kinnitada, et teil on õigus. see, et kui info on teada, siis tuleb kuidagi reageerida, aga on erinevaid reageerimise viise. ja ma arvan, et üheks viisiks on valimised. kui see ei ole ukrainlaste jaoks tähtis, miks see peaks olema tähtis kellegi teise jaoks? nii et info on olemas, teatud selgitusi on andnud, aga Ukraina rahvas on see, kes annab hinnangu. järgmisel aastal toimuvad meil kahed valimised. kas poliitiline tahe on olemas? jah, on küll. on poliitiline tahe süsteemi puhastada, korrastada, hoolitseda selle eest, et raha jääb riiki, maksud on makstud poliitiline tase on olemas, kas on ka vastupanu, on küll isegi väga suur, aga jällegi samm-sammult meie teeme edusamme ja meie edusamme hindab siis rahvas valimistel. ja tehniliste küsimuste kohta võin teile öelda, et, et tehnilises osas on asi siiski veel raske. kui on näiteks äh, terve omanike kett, et siis on väga raske midagi välja selgitada, näiteks Panama dokumentide puhul, kui seal oli kellegi nimi omanikuna kirjas, ja nüüd on väga paljud sellest õppinud, äh, kõiki nimesid enam kirja ei pandud ja just sellepärast äh, võitlus selliste pettuste vastu muutub üha raskemaks, mitte ainult Ukrainas, vaid kogu maailmas. lahenduse peame leidma üheskoos, see on jätkuv protsess, seda ei ole võimalik paika panna ja loota, et see jääb lõpuni püsima, see jääb raskeks ja tegemist on ilmselgelt üleilmse probleemiga. jaa, herzlichen Dank! aitäh! Euroopa Komisjon, palun Uh, jah, aitäh, väga lühidalt, kui ma alustaksin äh, selle mm, inimese küsimusega, kes pidi ära minema IMF-i teemal, siin on siis äh, küsimus äh, maksete tasakaalus äh, ja seoses eelarvega, sest eelarve kompenseerib maksebilansi probleeme. Ukraina on suhteliselt heal positsioonil eelarve läbipaistvuse hinnangutes kogu maailmas. esiteks viimase kolme aastaga kus siis äh, viis protsenti SKT-st läks kaitsekulutustest, siis äh, vähenes ikkagi eelarve defitsiit kümme protsent, äh, ühe koma seitsme protsendini, see oli väga hea tulemus, nii et seal on tõesti Äh, üsna äh, äh, suured eelarvekärped, aga viimase kolme aastaga on ka näha, et avalikud kulutused SKT-st on vähenenud kolmkümmend, kolmteist protsenti, viiekümne kolmest neljakümne protsendini. see on siis protsentides SKT-st nii et Äh, need, äh, kes vaatavad siin ähm, äh, Prantsuse presidendi kangelaslikke kulutusi, pihupingutusi, et vähendada siis seal üks-kaks protsenti ja siin kujutage ette siis kolmteist protsenti viimase kolmeteist aasta, kolme aastaga, see näitab ju ka, et siin on seatud head eesmärgid. jah, tõepoolest meie tugi läheb üldisele eelarvele, kuna see tasakaalustab Äh, maksebilanssi, kuid eelarve läbipaistvuse koha pealt äh, on, on Ukraina tegelikult väga heas kirjas mis puudutab korruptsioonivastast võitlust, siis väga lühidalt äh, saan öelda, et institutsionaalselt nõrkades keskkondades lisaks siis korruptsiooni eest karistamisele, et kui siis viiakse läbi juurdlusi ja nii edasi, kus on asjakohased organid selleks, see töö on käimas Ukrainas, kuid nad ei ole sellega veel soovitaval tasandil, kohtusüsteemi veel reformitakse, neil on tarvis äh, tar-, rohkem siis äh, vastavaid meetmeid ka korruptsioonivastase kohtu tööle asumist, eh, sest neil oli üks juurdlusorgan, aga tegelikult eh, need tulemused ikkagi hajusid kuskil kohtusüsteemis nii et palju tööd on vaja veel teha, kuid teisalt on Ukraina olnud väga edukas ühes teises asjas. Eh, nimelt siis korruptsioonivõimaluste Äh, piiramisel ja avalikud kulutused, nende piiramine siis see kolmteist protsenti ei toimu lihtsalt suurema tõhususe läbi, vaid sellega ikkagi on näha, et neljas valdkonnas tegelikult on vähendatud korruptsiooni võimalusi. üks äh, aspekt siin siis äh, on siis kindel vahetus kurss, et Krimna, äh, Krimna siis äh, kurss äh, langes. teise, teine aspekt puudutab pangandussektorit, mida ka minister mainis. üle üheksakümne panga litsentsi tühistati ja nende seadusandlus on väga range ja Ukraina pankadel on nüüd selline probleem, et nende likvi-, likviidsus on liiga suur, kuna äh, lihtsalt äh, raha väga palju ei liigu äh, rangete nõuete tõttu nii et äh, teil on pankades jah liigne likviidsus. ja see näitab, et vastavad regulatsioonid töötavad hästi. nii et pangandussektoris ka korruptsioonivõimalused kõrvaldati ja kolmas aspekt, mida ka rahvusvaheliselt tunnustati, nimelt äh, elektroonilise riigihangete süsteemi loomine, Prosoro, äh, mis ähm, on äh, tänu millele siis juba säilitati üks protsent SKT-st tänu nendele äh, hankepakkumistele ja samamoodi äh, äh, üks, veel üks korruptsiooniga seotud valdkond oli käibemaksupettused ja ka sellega seoses siis need deklara-, uued deklaratsioonid piirasid seda märgatavalt. ja viimaks siis ma ei tea, kui palju seda SKT-d mõjutas, kindlasti palju aga äh, aastas äh,, aastal kaks tuhat kuus maikuus siis valitsus otsustas äh, Äh, võrdsustada äh, gaasitariifid äh, siis eratarbijatele ja ettevõtjatele ja sellega samamoodi siis hävitati tohutu äh, korruptsiooni allikas, see on Naftogaz, siis ettevõte mm, sai siis äh, ühe, üks äh, miljard äh, kahjumit ja järgmisel aastal siis üks miljard kasumit. siin kindlasti ei ole tegemist ainult tõhususe suurendamisega ja üsna kindlalt on siin ka korruptsioonivastase võitluse mõju tunda institutsioonide ülesehitamisega veel tegeletakse, mis siis äh, tegeleksid ka nii-öelda sanktsioonide poolega. Portugali äh, esindaja äh, viitas siin äh, korruptsioonile Ukrainas ja korruptsiooni veel on, seal on ka äh, suuri oligarhe, kindlasti nad vaesemad kui kolm aastat tagasi, aga aga nad on siiski muinasjuteliselt rikkad tänagi. Äh, Panama äh, dokumentides äh, te kindlasti nägite Ukraina nime, aga meie leiame komisjonis me tegeleme siis ka mitte koostööd või koostööd mitte tegevate kohtutega ja meil olid ka mõned äh, juhtumid, mis olid alguses siis nii-öelda mustas nimekirjas ja nüüd on hallis nimekirjas, aga Ukraina tegelikult nende hulka ei kuulu, nii et äh, seal on küll üksikisikuid jah, kellel on äh, kellel on tohutud varad ja ka maksuparadiisides, kuid Ukraina riigina tegelikult ei ole Äh, olnud üldse äh, maksuparadiisi äh, kandidaatide hulgas. nii et ähm, nagu ma ütlesin, teeme nendega koostööd ja korruptsioonivastane võitlus on siis üks põhiprojektidest, mis jätkub ja teeme seda valitsusega koostöös, et abistada neid institutsioonide ülesehitamisele, tugevdamisele, aitäh! aitäh! me tegelikult äh, imetleme järske ümarkurve teie esituses, härra minister, ma tänan teid, et te meie ees siin täna esinesite, me saame aru, et teil on äh, kohutavalt äh, räpased augeiase tallid, mida te peate puhtaks rookima, aga Äh, me soovime teile jõudu ja kui need edusammud ongi väikesed, siis võite olla kindlad selles, et me hoiame teile pöialt. hea, et te tulite, tänan tulemast, tänan. ja nüüd me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on Euroopa Kontrollikoja eriaruande seitse murd kaks tuhat kaheksateist lühitutvustus ja käsitleb Euroopa Liidu ühinemiseelset abi Türgile. see on lühiüle, ülevaade ja keegi peale raportööri sõna ei saa. jah, suur tänu, daamid ja härrad, suur tänu selle võimaluse eest et saan teile tutvustada Euroopa Liidu ühinemiseelse eh, abi aruannet eh, Türgile Äh, siin on, äh, Türgi on olnud Euroopa Liidule aasta jooksul, aastate jooksul äh, julgeoleku, kaubanduspartner on väga oluline ja üheksakümne üheksandast aastast alates on tal siis Euroopa Liiduga liitumise äh, perspektiiv ja ühinemiseelne äh, abi on siis abi, äh, mida pakutakse erinevates piirko-, valdkondades, põllumajandus, õigusriigi taristu, inimressursid ja nii edasi ja äh, Türgi, äh, Türgile antakse märkimisväärsel hulgal äh, abi. aastatest kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat neliteist anti neli koma kuus miljardit eurot abi ja aastatest kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on siis planeeritud neli koma üheksa miljardit eurot edusammud liitumisläbirääkimistel olnud äärmiselt aeglased, ka aastal kaks tuhat seitseteist avati ainult seitseteist viiekümne üheksast peatükist ja ainult üks neist sulet-, samuti juulist kaks tuhat kuusteist, kui toimus äh, sõjaväeline riigipööre, kehtestati seal eriolukord ja järgnesid mitmesugused repressiivsed meetmed ja äh, nende seisukoht seoses äh, Euroopa Liiduga ka mõnevõrra teisenes. meie eesmärk oli hinnata ähm, kuidas ühinemiseelne abi on antud, kui tõhus see on olnud kui tulemuslik see on olnud, kuidas see on siis mõjutanud AKI ülevõtmist ja kuidas see on äh, parandanud äh, Türgi haldus, haldussuutlikkust? ja hindasime ka seda, kas see abi äh, toetas ka meie prioriteetsete sektorite arendamist ja leidsime, Äh, tulemusena, et komisjon töötas äh, abi äh, põhimõtted hästi välja, kuid kahjuks ei jõudnud see väga oluliste valdkondadeni, kohtusüsteem näiteks, kõrgetasemeline korruptsioon, pressivabadus, rahvusvaheline kuritegevus ja ka äh, kodanikuühiskond olid valdkonnad, kus oleks Türgis vaja öö, kriitilisi reforme läbi viia. leidsime ka, et komisjon ei kasutanud tingimusi abi andmiseks, toetamaks siis prioriteetseid sektoreid, kus ei olnud veel piisavalt edusamme tehtud. komisjon kasutas vähe öö, võimalusi öö, projektide juhtimiseks ja kui siis komisjon võttis, võttis, võtaks siis üle juhtimise või siis võtaks parandusmeetmeid äh, projektide suhtes, kus on äh, probleeme. demokraatia ja äh, õigusriigi projektide puhul ei ole tegelikult tingimusi ka päris hästi selgitatud mis puudutab rakendamist, siis äh, üldiselt äh, jõuti äh, tulemusteni ehkki hiljem kui planeeritud. kolmeteistkümnes projektis neljateistkümnest leidsime, et ähm, projekti äh, tulemused küll tulid, aga kaheksa projekti puhul jäädi hiljaks, leidsime puudujääke ka projektide ähm, tulemikus, tulemuslikkuse hindamisel ja seal ka hilinemisi, põhiliselt siis Türgi võimude poliitilise tahte puudumise tõttu ja ka viimaste arengute tõttu Türgis. ja viimaks äh, Ehm, on tulemuste jätkusuutlikkus ohus, kuivõrd reformidega ei minda tingimata edasi. Ehm, mm, lõppkokkuvõttes ehm, tegime viis soovitust soovitusele, eh, komisjonile. Eh, tuleks edasi liikuda eh, valdkondades, kus on Äh, suur mahajäämus, komisjon peaks äh, parandama sektoriaalse äh, hindamise tulemuslikkust, komisjon peaks suurendama tinge-, tõhustama poliitilist tingimuslikkust ja poli-, ja komisjon peaks ka hilinemisi äh, piirama, võttes arvesse siis äh, rahalisi äh, vahendeid ja projekti juhtimise tõhusust. sooviksin tänada mm, kõiki, kes osalesid konstruktiivselt selle ülevaate koostamisel. kui on aega, siis ma hea meelega vastan teie küsimustele. suur tänu, proua Jakobson nüüd annan sõna Claudia Schmidtile, kes on raportöör. meenutan, et see on eriraporti lühitutvustus palun. lühitutvustus, mille sissejuhatuseks sa väga pikalt aega kulutasid. Äh, kontrollikoja eriaruanded on alati väga huvipakkuvad. see eriaruanne oli väga frustreeriv, eriti kui silmas pidades seda, mis just siin praegu öeldi ma ei näe eriaruannet nii positiivsema, kui siin juttu oli ei e, eriti kui silmas pidada, et komisjon ei ole midagi olulist teinud. mustvalgelt me saame siin lugeda seda, mida võib aimata, mida siin on mõeldud. loen siit ühe koha ette. tegelikkuses kasutati IPA üks vahendeid põhimõtteliste äh, nõuete mittetäitmiseks. justiitsorganid ei, ei ole töövõimelised, kuritegevus toimub väga kõrvel tasemel, ajakirjandusvabadus puudub ja äh, tsiviilühiskond ei saa toimida. komisjoni seisukohalt on tulemused IPA varade, rahade kasutamisel aastakümneid juba ebapiisavad ja tulvil puudusi. kuulge, andke andeks, kui nad ei äh, taha, siis ei ole vaja neile peale käia, lõpetagem siis ükskord see asi juba ära. minu meelest ei ole siin lihtsalt poliitilist tahet äh,, haldussuutlikkus on nõrk, kuna ei jätku personali, aga me kulutame summasid, mille oma eelarvest, mille edasine rakendamine ei ole kuhugi viinud. ja Türgi muudkui eemaldub Euroopa Liidust. Johannes Haani volinikuperioodil nähti seda asja veidi teisiti ja ikka on veel lootus et võib-olla oleks arukas siiski ehk võib-olla liitumisläbirääkimisi jätkata, kuulge, andke andeks, mitu aastakümmet me siis veel läbi räägime, alates üheksakümne üheksandast aastast loodame, et olukord paraneb. ma arvan, et ei ole vaja mitte katkestada vahendite eraldamist, vaid tuleb lõpetada nende vahendite eraldamine ja me peame tõepoolest vaatama, kuidas on tegelikult olukord põgenikelaagrites Türgis, kas Türgi tõepoolest teeb asjaomaseid jõupingutusi ja kasutab ära Euroopa Liidult saadud raha või mitte. ja nüüd ma tahaksin eh, komisjoni seisukoha suhtes öelda seda, et sellest ei ole eh, eh, selles Eh, ei ole midagi, mida saaks tõsiselt võtta, sest siin on eriaruande lõpus antud soovitused ja siis nad ütlevad, jah, me oleme nende soovitustega nõus, me oleme nende soovitustega nõus ja nii edasi, me oleme nende soovitustega nõus. see ei ole piisav. ja kui, kui me räägime tingimuslikkusest IPA vahendeid ei ole eh, nende tingimuste täitmiseks tegelikult midagi ära tehtud. edasiminek on olnud äärmiselt ebapiisav. miks eh, me ei peata vahendeid, miks me ei kasuta detsentraliseerimisele eh, neid vahendeid? kas tõesti ei saa peatada finantseerimist, kui demokraatia õigusriigi põhimõtetest kinni ei peeta? ja kui me räägime IPA kahest, kui eh, tingimuslikkus eh, pole täidetud kogu programmi tööperioodil. ma leian, et me oleme olnud äärmiselt hooletud, eh, rahasummad on aga väga suured ja väga selgelt on näha, et teine osapool, partner ei soovi nagu üleüldse midagi teha või meiega rääkida. ma leian, et see on see hetk, Äh, mil äh, tuleb lõpetada iseenesele valetamine. tänan. Euroopa Komisjoni nimel, palun. Madam Chair, esteemed members uh.... aitäh. Äh, teen lühidalt kõigepealt rõhutaksin, et kogu selle protsessi vältel on meil olnud väga hea koostöö kontrollikojaga. sooviksin väga tänada raportööri ja tema kolleege. proua Schmidt, me jagame teie frustratsiooni Türgi ja tema poliitilise arengu kohta ja ma arvan, et siin on jah tunda erinevust Ukrainaga, mida äsja käsitleti, kus on poliitiline tahe, Türgis seda ka ei ole, olukord on Äh, hoopis teistsugune ja rõhutaksin, et äh, liitumiseelse äh, abi puhul teevad liikmesriigid ühehäälse otsusega edasisi samme, mitte komisjon, nii et rõhutaksin ka siis seda, et kuidas me siis konkreetselt reageerisime kontrollikoja raportile aastal kaks tuhat seitseteist me juba vähendasime raha, rahastamist kaheksakümne üheksa miljoni euro äh, võrra ja strateegilise äh, dialoogi raames äh, parlamendiga siin mm, kojas siis kahekümnendal märtsil tehti ettepanek siis vähe, vähendada siis seitsesada viiskümmend üheksa miljonit eh, eurot ja see siis jaguneb ära eh, järelejäänud eh, kolme aasta peale, see vähenemine ja see ettepanek on meil praegu laual ja proua Šake oli raportöör ja rõhutas ka seda, et on oluline läbi vaadata kogu see IPA rahastamine Türgi puhul, ka seotult äh, tema suutlikkusega seda äh, raha kasutada ja äh, seoses eelkõige siis reformide hilinemisega, see oli siis rahastamise vähendamine. teiseks me suunasime oma abi ümber äh, kõrge prioriteediga valdkondadele, demokraatia, põhiõigused, äh, tugi kodanikuühiskonnale ja osalemine Euroopa Liidu programmides olid need prioriteedid. järgmise perioodi jaoks aastaks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend tegime me ettepaneku rõhutada, eh, panna rohkem rõhku demokraatiale ja õigusriigi tugevdamisele ja me tegelikult eh, lõpetasime kohtusüsteemi, eh, kohtusüsteemile abi andmise, sest seal oli väga palju hilinemisi ja probleeme ka sõltumatusega ja kolmas äh, asi, me rõhutasime rohkem äh, tingimuslikkust oma lähenemises ja äh, seda me kavatseme ka jätkata. me oleme tingimuste seadmises edusamme teinud ja kavatseme sellega jätkata. ja viimaks kavatsesime suurendada äh, selle, niisuguste projektide läbi andmist, mida siis meie poolt otseselt äh, juhitakse. näiteks aastal kaks tuhat seitseteist äh, kodanikuühiskonna toetusprogramm, kaheksateist miljonit eurot, läks üle siis Türgi juhtimiselt Euroopa Liidu delegatsiooni kätte ja me otsime ka ülejäänud programmide puhul samasuguseid äh, võimalusi ja anname siis otsese juhtimise üle äh, Türgilt äh, meile, meie esindajatele. aitäh, selle päevakorrapunktiga oleme lõpule jõudnud. tõepoolest, lühitutvustus on lühitutvustus ja ma loodan, et kõik on sellest aru saanud. loomulikult me peame minema edasi aga me peame vaatama, kuidas me kogu selle Türgi probleemiga ühele poole jõuame ja sõna ma teile anda ei saa, sest meil oli selleks ette nähtud ainult viisteist minutit. see päevakorrapunkt on nüüd läbi ja avalik öö, äh, äh, koosolek on lõppenud, palun jääda siia ainult öö, äh, eelarve kontrolli komisjoni liikmetel ja nende nõunikel. teised palun väljuge ja kui vähegi võimalik, siis tasakesi Und ich möchte, dass wir auch die, den, äh, die Übertragung im Web einstellen. Palun lõpetame äh, selle koosoleku webstreamingu ja nüüd algab äh, kinnine istung.